replika, palun. suur tänu, härra president. daamid ja härrad Euroopa pikaajalised investeerimisfondid eh, kuulutati välja uueks finantsvahendiks, mis aitavad erainvesteeringuid kanaldada ka Euroopa majandusse pikaajalised investeeringud on väga oluliseks tööriistaks selleks, et Euroopa majandus oleks jätkusuutliku kasvu teel, mis on Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiaga vastu, vastavuses, selleks, et konkurentsivõimet äh, suurendada. ma olen meie fraktsiooni äh, pühendumusega väga rahul, et vältida äh, spekulatsioone ja maksuparadiisi ning Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend äh, strateegiast on siia üle võetud ka sotsiaalsed eesmärgid. see on väga oluline raport, sellepärast et me räägime Euroopa Liidu äh, riikide reaalmajandusest. see raport võimaldab ka väikeinvestoritel võtta osa äh, fondist, mis on piisavate kaitseklauslitega. nii et ma toetan seda raportit hääletusel täiskogul, aitäh! aitäh, äh, kolleeg Fontsulika, järgnevalt saab sõna kolleeg Marias. austatud kolleegid, äh, põhimõtteline probleem tänases majanduses seisneb selles, et me usaldame aina rohkem äh, finantsturgusid ning oleme saavutanud kasiinomajanduse mudeli, kus äh, uusi äh, investeerimismudeleid ja fonde rahastatakse reaalmajanduse asemel. see kõik viib sellele, et investorid ootavad oma tulu aina kiiremini, miljardid eurod voolavad Euroopast välja, samal ajal reaalmajandus kannatab ja töötus kasvab. siin peaksime me äh, ilmselt eh, toetama hoopis eh, selliseid eh, mudeleid, kus mitte pankadel ei ole võimendusefekt ja, ja investeerimisfondidel ei ole võimendusefekti, vaid reaalmajanduses. meil on vaja toetada investeeringuid VKE-desse ja taristuprojektidesse. suur tänu, kolleeg Kleesos, palun järgnevalt. kolleeg Kleesos kolleeg Kleesas, palun. mikrofoni pole. tuhandeid aastaid tagasi öeldi juba, et laen teeb inimesest orja ja tänapäev on seda väga selgelt äh, ka näidanud nii et äh, kui ennast lõhki laenatakse, siis äh, äh, Kreeka kriis on väga selgelt näidanud, äh, kuidas see on meie maa ära rikkunud ja tegelikult anti kõik selleks, et panku päästa, töötus kasvab, inimesed kannatavad, väga palju ettevõtteid on kinni pandud enesetappude määr on kasvanud ja äh, tänane Kreeka paraku selline ongi. selline pikaajaline investeerimisfond, kuidas seda peaks investeerima ja kes sellest tulu lõikab, kas inimesed või pangad? nii et äh, laske ikkagi Kreeka inimestel oma saatus enese kätte võtta. suur tänu, kolleeg Lessos, järgnevalt kolleeg Keli, palun. suur tänu, härra juhataja. meie raporti raportöör on ära teeninud ähm, meie suure toetuse ja teda tasub kiita, nii nagu alati, ja seekordne raport on sama oluline kui kõik teised varasemad pikaajalised investeerimisfondid võivad aidata meil välja tuua sellest ähm, pikast majanduslangusest, äh, mida me oleme kogenud viimaste aastate jooksul ja loodetavasti suurenevad sellega investeeringud ja sellest lõikavad kasu kõik. nüüd äh, tuleb, äh, kui majandus hakkab vaikselt taastuma, suunata pilk ähm, sellesse, et millesse tasub üldse investeerida, võiks keskenduda näiteks taastuvatesse energiaallikatesse, turismisektorite, sektorisse. me võime väga palju ära teha selleks, et see sektor läbi investeeringute kasvaks jõudsalt. suur tänu, härra Kelly ja nüüd äh, kolleeg Grappini, palun. suur tänu, härra juhataja ma tahaksin alustuseks tunnustust avaldada meie raportöörile ja samamoodi ka ra-, variraportööridele, sellepärast et äh, mõlem-, kõik on panustanud sellesse, et seda määrust äh, parandada, aga sellegipoolest äh, väga palju küsimusi on veel õhus. räägiti väga palju täna juba VKE-dest, kuid küsimused on lahendamata, kas nendel on juurdepääsu nendele fondidele? sellepärast et teised investeerimisfondid tegelikult kasutavad äh, samasuguseid nõudeid kui pangad varem ja ma kardan, et see võib juhtuda ka nende pikaajaliste investeeringu Äh, investeerimisfondide puhul. on väga oluline, et VKE-dele tagatakse sinna juurdepääs, sellepärast et muidu nad jäävad jällegi kõrvale ja ei saa meiepoolset toetust, vaid kõik teised. kõik äh, fondid, COSME ja teised on tegelikult ainult teoreetiliselt äh, kasulikud VKE-de jaoks, tegelikkuses aga sugugi mitte ja loodetavasti, proua volinik, te leiate lahendused ka väik-, VKE-de rahastamiseks. suur tänu, proua Grappini! tavaliselt kehtib reegel, et need, kes kohal ei ole, rohkem sõna ei saa ja, aga härra Tsveeri ma saalis enne lihtsalt ei näinud, üllatas mind see, et teda justkui ei olnud. aga härra Tsveer istus terve istungi ilusti kohal ja saab nüüd ikkagi lõpuks sõna. suur tänu, härra juhataja, ma tahaksin tänada meie raportööri härra Lamassuuri. ta on ära teinud suurepärane töö, ma olen nõus äh, tema seisukohaga, et investeeringud äh, ei ole praegu taastunud samamoodi, kui majandus on vaikselt hakanud taastuma. kui me tahame Junckeri plaani ellu viia, siis tuleb kindlasti suurendada investeeringumahtusid Euroopas ja läbi investeerimisfondide, nende pikaajaliste investeerimisfondide saame me kindlasti äh, rahastada selliseid sektoreid nagu taristu, taristusektor on Euroopa Liidu jaoks äärmiselt oluline. iseäranis sellistes riikides nagu Sloveenia, kellel ei ole piisavalt taristust ja kellel on äh, probleeme raudteede ja ja muude transpordisektori osade taastamisega, nii et investeerimisfondid kindlasti aitavad kaasa meie majandusele ja ettevõtted ei pea lootma ainult pankadele. suur tänu, kolleeg Sveer, sellega on äh, vaba mikrofon läbi ja annan sõna äh, volinik Vestagerile. suur tänu, ma tahaksin tänada teid kõiki tehtud öö, äh, märkuste eest, komisjon loomulikult on pühendunud sellele, et pikaajalised investeerimisfondid on kättesaadavad nii pea kui võimalik, nagu väga paljud teist on rõhutanud, meil on vaja pikaajalisi investeeringuid ja vaja neid praegu. selle saavutamiseks kavatseme me koostööd teha Euroopa väärtpaberi- ja turuametitega, selleks et välja töötada selged rakendusreeglid, mis peegeldaksid täies mahus äh, seda, mida te olete täna öelnud siin arutelul ja mis on kirjas teie dokumendis. ja loomulikult äh, loodame jätkuvale toetusele teie poolt, et sellest saaks edu. ja lõpetuseks Euroopa invest-, pikaajaline investeerimisfond on üks konkreetne samm äh, kapitaliturgude välja ühtseteks ühtseks väljaarendamiseks, meil on vaja eh, kapitali ühtset turgu, mis toimib selleks, et toetada reaalmajandust. seda on vaja nii VKE-dele kui ka ettevõtetele, et nendel oleks võimalus hingata ja olla edukad. me oleme üheskoos välja töötanud tugeva raamistiku, mis pakub investoritele tagatist, et nende raha kasutatakse pikaajalise kasvu toestamiseks reaalmajanduses ettevõtted et eh, nii väikese kui keskmise kui suurusega kui ka suured ettevõtted võivad loota sellele kapitalile. Nad võid loota sellele, et äh, need investeerimisfondid tõesti on pikaajalised ja nagu väga paljud on öelnud, äh, need sammud on täiendavad sammud. lisaks sellele loomulikult on meil ka teisi rahastamisallikaid nagu avaliku sektori vahendid ja pangad, kuid sellega kaasnevad ka piirangud. sellepärast, et määrus keelustab investeeringud kolmandatesse riikidesse, mida peetakse kõrge riskiga või mitte koostööaltideks äh, riikideks Rahvusvahelise Maksunõukogu poolt. ja samuti peavad kõik riigid äh, vastama ka OECD äh, nõuetele. Euroopa Sotsiaalettevõtluse Fondi puhul on täpselt samasugused reeglid kehtivad ja ma tõesti pean seda kõike väga oluliseks. ja veel, mis on väga oluline, on see, et ainult investeeringud äh, Ähm, nii-öelda äri, ainult äh, ärilistel eesmärgitel suunatud projektidele on võimalikud ainult siis, kui see on näidatud nende pikaajalisus. ma tahaksin tänada raportööre, teie raportööri härra Lamassuuri ja variraportööre, et te olete panustanud sellele, et sellest seadusandlusest on reaalsuses väga-väga palju kasu, see toimib ilmselt väga hästi, nii et suur tänu selle eest! suur tänu! arutelu lõpetuseks kuulame ära härra Lamassuuri. Voudrais... Euh, härra esimees, ma tahaksin äh, äh, tänada nende sõnade eest volinikku ja ka kõiki kolleege toetussõnade eest. Ähm, tahaksin äh, tänada ka variraportööre ning Itaalia eesistujat, kes on olnud vägagi konstruktiivne meie läbirääkimistes tõepoolest äh, see kuuekümne protsendi äh, kvoot, äh, sellest ei peetud küll kinni, kuid võib-olla on see isegi parem, sest äkitselt on sõnastus selline, et mitte kuuskümmend protsenti, vaid sada protsenti investeeringutest lähevad Euroopa projektidele, kui kolleeg Matjas kuna ta siin veel on, siis ma ütleksin talle rahustuseks, et kui need pikaajalised investeerimisfondid äh, Äh, kui nemad äh, mängu tulevad, äh, siis see on vastandiks sellisele nii-öelda kasiinomajandusele. Nad tegutsevad nendes paikades, kus on vaja kõige suurem, kõige enam investeeringuid, kus on vaja töökohti luua ja tahaksin rahustada ka teist kolleegi, et Äh, pangad äh, jätkavad äh, meie riikides, eelkõige Prantsusmaal, väikeste keskmise suurusega ettevõtete finantseerimist. lõpetuseks tahaksin välja tuua ühe soovituse liikmesriikidele. iseenesestmõistetav on see, et need fondid, kui nad muutuvad atraktiivsemaks, nii-öelda seksikamaks, kui ma võin niimoodi öelda, siis äh, siis äh, me näeme, et äh, ka hoiuste äh, olukord liikmesriikides paraneb ning hoiuste staatus paraneb ja loodan, et neid investeerimisfonde saadab igati edu, aitäh. suur tänu, kolleeg Lamassoor, sellega on arutelu selle